samasugused õigused nagu ka meestel ja et nad saavad ka aktiivselt osaleda nii ühiskondlikus kui ka tööelus. suur tänu, proua Figueiredo. sellega on arutelu lõppenud. ja tõesti oleks pidanud selle arutelu varasemale kellaajale panema ja see on tõesti olnud väga eeskujulik, et suur osa parlamendisaadikutest on olnud siin ruumis äh, terve arutelu aja. see on äärmiselt oluline, et parlamendisaadikud ei tule siia saali lihtsalt mitte ainult oma kõnet pidama, vaid et nad jäävad tõesti saali terve arutelu ajaks, reageerivad ka oma kolleegide ähm, ette kannetele ja seetõttu ma sooviksin tänada kõiki kohalviibijaid. hääletamine raportite osas leiab aset homme kell kaksteist ja minu õnnitlused raportööridele. järgmine päevakorrapunkt Helena Eki raport. ühtse Läänemere teadus- ja arendusprogrammi boonus sada kuuskümmend üheksa osas ning äh, raportöörina annan kõigepealt sõna siis äh, proua Ekile neljaks minutiks, palun. härra president, austatud äh, proua volinik Hispaania kui eesistujariigi esindaja, kallid kolleegid! sada viiskümmend aastat on Läänemerest äh, teinud äh, selliseks Euroopa Liidu sisemereks, äh, milles valitseb pidev kriis, kus mürgised jäätmed pidevalt saastavad vett ja see tähendab kõik seda, et Läänemere olukord on väga halb. üheksakümnendatel aastatel ja kahe tuhandenda aastate alguses on kogu Läänemeri vaatamata teadusuuringutele ainult pidanud tunnistama oma olukorra halvenemist. mürgiste ainete hulk on väga suur, eriti mis puudutab elavhõbedat. me ei tea nimelt üldse, kui palju eh, on seda vette imbunud me ei tea, kui me kaunites Läänemere rannikualades äh, paadiga ringi sõidame, me ei tea, kas äh, adru seas, äh, kui palju seal täpselt mürke on. me oleme ju näinud seda, et kui koerad lähevad ujuma merre, siis heidavad nad seal hinge, lapsed jäävad haigeks ja nii edasi kui me tahame tagada jätkusuutlikkust Läänemere piirkonnas, siis on oluline see, et suureneksid teadmised selle kohta, mis Läänemere piirkonnas toimub. Läänemere ökosüsteem on väga habras ja ilma koostööta teadusringkondade vahel piiriüleselt eh, ei ole võimalik eh, edasiminekut saavutada praegu küll palju teadusuuringuid tehakse, kuid äh, puudub koordineeritus. selleks, et kogu see olukord ümber pöörata, oleme teinud siis selle ettepaneku, on tehtud selline ettepanek, millest me täna räägime, boonus, lühendit äh, kandev äh, ühtne Läänemere teadus- ja arendusprogramm, see hõlmab siis Läänemere riike pluss Venemaad ja loodetavasti suudetakse niimoodi vastata keskkonna väljakutsetele. üle viiesaja teadlase kaheksast liikmesriigist Läänemere äärest on panustamas sellesse programmi ja pea miljard Rootsi krooni läheb siis keskkonnauuringuteks tänu sellele programmile. kaheksakümmend viis miljonit inimest elab Läänemere piirkonnas ja peaasjalikult kõikide liikmes, kõikide nende riikide majandus sõltub merest üht või teistpidi kuid eh, loomulikult kõiki mõjutab see, kui vette imbub eh, ohtlikke jäätmeid. killustunud on siis see teadusuuringute valdkond praegu Läänemerel ja liiga sõltuvuses eh, suhteliselt napist teadusuuringutele kulutavast rahast rahvusvahelisel tasandil nüüd boonusprogramm on seitsmenda raamprogrammi tulemus ja liikmesriikide teadusuuringud, projektid integreeritakse ühtsesse programmi, mille eesmärgid on täiesti ilmselged ja lubage tänada kõiki, kes on osalenud äh, minu raporti koostamisel, kolleege, eesistujariiki, äh, et lõpuks ometi on koos see raport. eesmärgiks on äh, saavutada jätkusuutlik poliitika Läänemerele, meil on seda Euroopas vaja kõik, mis puudutab meie kirjandust, meie kultuuri, me tahame selle Läänemere kultuuripagasi edasi anda oma tulevastele põlvedele ja, ja sellega ma lõpetan. suur tänu ja järgmisena saavad, saab komisjoni nimel äh, volinik Keegan Quinn ja tahaksin teid tervitada meie kojas, sellepärast et äh, mina tutvun teiega siin esimest korda ja mul ei ole olnud võimalust juhatada täiskogu teie, kui teie selles osas osalete. president, parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, eriti teie raportööri Leena Ekki, selle eest, et olete toetanud Euroopa Komisjoni ettepanekut äh, Ühtse Läänemere teadus- ja arendusprogrammi boonuse osas, tahaksin tänada ka ITRE variraportööre nende Ähm, tugeva toetuse eest ning Keskkonnakomisjoni arvamust tahaksin samuti tänada boonusprogrammi osas. kaheksa üheksast Läänemere riigist on Euroopa Liidu liikmesriigid ja me kõik teame, kui keeruline on keskkonnaolukord praegu seal ja kui äh, habras on see ökosüsteem, millest väga elegantselt rääkis äh, Lena Eik mõni hetk tagasi, see surve mõjutab Läänemere piirkonna suutlikkust täna pakkuda neid väga mitmekesiseid teenuseid ja kaupu, mida me kõik naudime. teadusuuringutel on väga suur roll äh, riikliku poliitika toetamisel keskkonna ja teadusuuringute valdkonnas, kuid Euroopa teadusuuringute süsteemi killustamine ja koordineerituse puutumine, puudumine on äh, muidugi meie teadusmaailma kulutõhusust äh, õõnestanud ja see ongi ka see väljakutse, millega on Läänemere piirkond silmis, on täiesti selge, et mitte ükski Läänemere riik üksinda ei suuda saavutada edu väga keer-, keeruliste keskkonnaprobleemide lahendamisel selles piirkonnas, selleks et neid probleeme lahendada, on vaja nüüd äh, väga kiiresti tulla välja strateegilise integreeritud ähm, teadusuuringute strateegia, tagada piiriüleseid sünergiaid, ressursside koondamine, teadmiste jagamine ning teadus, teadlaste piiriülese koostöö suurendamine. ainult nii suudame tagada jätkusuutliku tuleviku Läänemere piirkonnale boonuse algatus ning lisaks teisele Euroopa Liidu Läänemere strateegia algatused annavad struktuuri ja vahendid nendele väljakutsetele vastu seista efekti efektiivselt ja koordineeritult. ma tervitan institutsionaalset kokkulepet, mis saavutati seoses boonusalgatuse käivitamisega kahekümne seitsmendal aprillil eelmisel aastal, kuid tahaksin samas ka kahetsusväärsust äh, kahetsust avaldada selles osas, et liikmesriigid ei ole suutnud mudelis kokku leppida, nii nagu komisjon esialgu ette nägi oma ettepanekus. ilma, et meil oleks tõsiseltvõetavad rahastamisvahendid, ka kõik kõige paremad teaduslikud ettepanekud äh, on kasutud, äh, ei saa tagada äh, koherentseid teaduslikku ettepanekuid Äh, piiriülesel koostööl on tohutud äh, võimalused ja sellepärast Euroopa Komisjon tahabki rõhutada, et selle otsuse rakendamine ei peaks olema pretsedendiks tulevikuotsustel. liikmesriigid peavad äh, panustama tõesti ühisele tööle, piirilisele rahastamisele ja koostööle, enne kui käivitatakse järgmised algatused vastavalt Lissaboni lepingu saja kaheksakümne viiendale artiklile. tuleksin tagasi ka praeguse algatuse juurde, Euroopa Komisjon on täiesti veendunud, et boonusprogramm Äh, kindlasti optimeerib keskkonnateadusprogrammide äh, suutlikkuse suurendab äh, pädevust piirkonnas endas, kindlasti viib teadlaste suurema liikumisele piiriüleselt, loob sünergiaid ning kindlasti teadusuuringud ei lähe niimoodi raisku, see tagab jätkusuutliku arengu tulevikus Läänemerele. suur tänu tähelepanu eest, suur tänu teile, härra volinik ja nüüd saab sõna proua Rosbach keskkonnakomisjoni nimel boonus härra president boonus ähm, sada kuuskümmend üheksa see on äärmiselt oluline pilootprojekt siin on tegu koostööga keskkonnaprobleemide osas läänemere äh, piirkonnas seda projekti toetavad kõik läänemerega piirnevad äh, riigid ning ähm, see on seotud ka kõikide heit-, ehm, sellega, et Läänemeresse ehm, suunatakse väga palju heitmeid. boonusprogrammi eesmärgiks ongi keskkonnaprobleemidega ehm, tegelemine, nende ülesloetlemine. siin räägiti juba erinevatest probleemidest, nimelt et kalavarud vähenevad, samuti Vene toru, gaasitoru juhe mis samuti võib oma negatiivset mõju avaldada keskkonnale. selleks me vajame kõigeks boonusprogrammi, aga see ei tohi olla eraldiseisev. seda peavad ka liikmesriigid vastavalt toetama. ja loomulikult ka finantsiliselt, mitte ainult poliitilise tahtega. suur tänu, kolleeg Rosbach. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel saab sõna pooletuseks minutiks härra Van Nistelrooy. härra president äh,, proua volinik äh,, proua raportöör Ekk, ma arvan, et äh, erinevad, et erilised äh, probleemid äh, Läänemeres vajavad ka erilisi lahendusi ja ma arvan, et me võiksime praegu kokkuleppeni jõuda ja selleks, et tööga alustada. volinik äh, ütles, et siin on äh, mõningaid probleeme tekkinud, me alguses lähtusime sellest, et äh, et raha, rahastamine toimub ühiskassast ja et tegu on ähm, parimate kogemuste kokkukogumisega kuid siis me võtsime, valisime pragmaatilisema lähenemisega. see tähendab siis, et liikmesriigid äh, võivad äh, valida oma äh, meeldivama projekti nii-öelda projektide nimekirjast. ma ei ole päris sellise meetodi vastu, kuid sellegipoolest me peame hindama, kuidas selline mm, süsteem tööle hakkab see äh, näitab ka ju eeskuju Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia jaoks, sellepärast et äh, siin ei ole tegu mitte ainult teadusuuringutega, vaid siin on tegu ka sellega, kuidas neid äh, tulemusi rakendatakse selleks, et keskkonda parandada, nii et me peame vaatama, kuidas selline tegutsemissüsteem töötab. nüüd teiseks ma leian, et see lähenemine Läänemere probleemidele peab olema ja saab olla ka eeskujuks ka teiste piirkondade probleemide lahendamiseks, näiteks mis äh, Donau piirkonna probleemide lahendamiseks, ma sooviksin, et et äh, proua volinik tegeleks ka selle probleemiga, suur tänu ja nüüd saab äh, sotsialistide demokraatide nimel sõna härra Kirjak. härra president, proua volinik ettepanek, mis puudutab Läänemere heaolu teemalist otsust, mille on esitanud komisjon, tutvustab ühe olulise elemendi, äh, strateegiline kavandamine. Äh, ilma selleta ei saa me strateegiliselt teadustööd arendada. eesmärgiks on laiem tegevusplaan, kus oleks parem strateegia, mis võtaks arvesse mitte ainult Läänemerd, aga äh, ka selle jõgikondi. selle valik on äärmiselt oluline, sest et äh, see läheb kaugemale kui fenomeni testimine laboratooriumides. sest et äh, need langevad konkreetsete riikide jurisdiktsiooni, ehk siis see fakt äh, peaks palg-, peegelduma ka siis, kui komisjon valib sõltumatuid teadustöötajaid. arvesse tuleks võtta järgnevaid fakte teaduste potentsiaal liikmesriikides on erinev ja on tõde, et rikkalikud inimressursid käivad käsikäes äh, kehvade laboritingimustega. siin kontekstis on üllatav, et kohustuslik kahekümne viie protsendine äh, panustamiskohus äh, ühtsesse kassasse on sisse viidud. see ei ole mitte ainult õiguslikult vastuvõetav, vaid sellel võib olla ka negatiivne mõju hetketeaduste kavadele kolmandaks, strateegiline etapp nõuab aega ja seda peaks parem kasutama, paremini kasutama sisulises mõttes, vastupidiselt sellele, mis on ettepanekus välja pakutud. me peaksime paika panema teaduste prioriteedid Läänemerele ja jõgikondadele ja alles siis eh, peaksid projekti partnerid paika panema seda, milliseid investeeringuid on vaja teaduste instrumentidesse. aitäh, härra Kirg! proua Hassi roheliste nimel kaheks ja pooleks minutiks kallid kolleegid, suur tänu Leena Ekile suurepärase tehtud töö eest. boonusteadusprogramm äh, on äh, väga tervitatav ettepanek, see on äh, selge jätk Euroopa Liidu Läänemere strateegiale, mida mina pean suureks edusammuks põhimõtteliselt sai Euroopa Liidus Läänemerest sisemeri kuus aastat tagasi pärast laienemist, kuid see tõsiasi on jõudnud meie teadvusesse liiga aeglaselt, nii nagu Lääne, Leena Ekk ütles, uuritud on Läänemeret merd väga palju, kuid väga vähe on koordineeritud tegutsus, tegutsemist, mis annaks aluse ka Euroopa Liidu poliitikute arenemiseks paremateks ja Ähm, mõistlikumateks. loodetavasti see koordineeritud tegutsemine aitab äh, teadvusesse tuua vähemalt kaks asja, kõigepealt selle, et äh, Läänemere ökoloogiline olukord on äre-, ärevust tekitav, tegemist on maailma ühe saastatuima merega, maailma äh, suurim hapnikuta merepõhi ehk teisisõnu surnud merepõhi on Läänemeri ja see on meie kõige suurem kõrb väidetavalt teine asi, mis loodetavasti jõuab tänu teadusprogrammile meie teadvusesse, on see, et me oleme ise süüdi selles olukorras. peamine äh, probleem on just nimelt saastumine, millest äh, proua raportöör ka väga hästi rääkis. saastutvad äh, toitained ja fosfor peaasjalikult tulevad just põllumajandusest, mis tähendab siis peaasjalikult Euroopa Liidu põllumajandust suudmealal ma loodan, et ühtne koordineeritud teadusprogramm aitab teadvustada nendest probleemidest nii palju kui võimalik kodanikku ja see aitaks meil välja kujundada paremaid ja mõistlikumaid menetlustavasid kõikides valdkondades, kuid eriti just nimelt põllumajanduses, sellepärast et jõgide, jõgedesse ja meredesse valguvad äh, väetised on äh, põlluharijatele lihtsalt raiskamine, kuid me peame siiski mõistma seda, et äh, teadusprogrammid ei lahenda kõike. me peame mõistma ka seda, et Läänemere päästmine eeldab konkreetseid muutusi ka meie poliitikas, eriti meie põllumajanduspoliitikas, aga ka teistes valdkondades. ma loodan, et tulevikus ei ole Läänemeri enam maailma kõige saastatum meri, vaid on edu näiteks kõikidele teistele selles osas, kui suuri muutusi on võimalik ette välja tuua. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Carvalho. aitäh, härra president. proua volinik, mul on väga hea meel näha äh, Eh, seda boonusprogrammi, mis integreerib liikmesriikide riiklikud teadustööprogrammid ja ka komisjoni töö keskkonna eh, ja merevarade halduse osas Läänemerel. boonusprogramm on väga hea näide teisteks eh, regionaalse koostöö programmideks, mis puudutavad teadustööd. on teisi piirkondi, mis on sarnased Läänemere piirkonnaga näiteks Edela-Euroopa, millest, millel oleks kasu eh, liikmesriikide vahelisest koostööst ning koostööst komisjoniga, et lahendada väljakutsed eh, ja jätkusuutlikult arendada nende, neid piirkondi. nii et äh, julgustaksin nõukogu ja komisjoni mõtlema selle üle, kas oleks võimalik äh, sisse viia ka ühine teadustööprogramm Edela-Euroopale, kes, mis keskenduks sellistele küsimustele nagu meri, biomitmekesisus, äh, energiaallikad meres ja äh, Atlandi aksise jätkusuutlik areng. aitäh! nüüd jätkame vaba mikrofoniga, kolm, neli parlamendisaadikut on minu nimekirjas, pärast ühte minutit katkestan neid. kõigepealt härra Luhan. härra president. suur tänu, härra president. Euroopa institutsioonid soovivad, et Läänemere piirkonnas viidaks läbi rohkem teadusuuringuprogramme, me vajame siin ühistegevust. me vajame siin ühistegevust selleks, et äh, ühistele väljakutsetele vastu astuda. ja selle programmiga koondatakse praegused tegevused ühe programmi alla. see programm on väga positiivne Läänemere äh, piirkonna jaoks. kuid tegelikult ei tohiks keskenduda ainult sellele piirkonnale, sellepärast et selline piirkondlik koostöö peaks toimuma ka teistes piirkondades, näiteks Vahemere piirkonnas või ka Donau piirkonnas. sellisel juhul me saaksime ka äh, saavutada konkurentsivõimelise tugeva Euroopa Liidu. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. aitäh, härra president Läänemere teadus-arendusprogrammi rakendamine on näidanud, kui katastrofaalne on olukord Läänemeres, eriti just sellistes piirkondades, kuhu kavandatakse laialdasi energiatööstusprojekte. Eh, sinna ei ole kaasatud mitte ainult Euroopa riigid, eh, Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka teised riigid. Eh, saastatus mõnedes piirkondades on ületanud normaalsed tasemed sadu kordi see näitab seda, et boonusprogramm on näidanud juba seda, kuidas ta saab panustada Läänemere seiresse, et äh, tõestada, et teadustöö on äh, täielik ja objektiivne, on oluline kaasata äh, teadlased erinevatest liikmesriikidest võrdsel alusel. see programm on ennetav meede ja ainult korralik rahastamine, näe, ohtude nägemine õigel ajal ja ökoloogiliste katastroofide ennetamine viivad selleni, et me kindlustame Läänemere tulevikku. suur aitäh! mõnede nende piirkondade keskkonnaprobleemid laheneksid paremini, kui teadustöö toimuks liikmesriikide vahel ühiselt ja integreeritult. see on ka selle komisjoni ettepaneku taga, mis puudutab boonus üks kuus üheksat. on hea, kui me palume, et komisjon kontrolliks neid programme, kindlustaks, et neid rakendatakse kohaselt, et see on tõhus, et äh, uuritaks, millist progressi on saavutatud määratletud eesmärkide suunas. niisiis on see hea, äh, et ettevõtted saavad õppida nendest võimalustest, mis neil on, et nad saaksid kavandada investeeringuid. Äh, me peame nägema, millised on nende programmide tõelised tulemused, eh, milline on lisaväärtus keskkonnale, kodanikele ja ka piirkonna arengule, eriti kriisitingimustes. härra Sikerski, palun. daamid ja härrad, eh, kiidan täielikult heaks ühise teadus-arendusprogrammi Läänemerele boonus üks kuus üheksa, olen veendunud, et eh, riigiülene teadustöö programm, mis tähendab rahvusvahelist koostööd, panustab äh, sellesse, et tegevused Läänemere valdkonnas on tõhusamad ja seega panustab ka Läänemere jätkusuutlikusse arengusse. boonus sada kuuskümmend üheksa koosneb äh, kaheksa riigi tegevusest. on veel üks äh, riik, mille nimi on Venemaa, ja hea oleks, kui Vene teadustöötajad samuti siin panustaksid see projekt peaks välja pakkuma teatud ettepanekud Euroopa Liidule Läänemere arengu osas ja see peaks ka äh, näitama, kuidas arendada tulevasi makropiirkondi, mida oleme paar kuud tagasi parlamendis ka arutanud. kahju, et me ei saa äh, neid asju arutada avalikult äh, ja vaadata, millised on võimalike ohtude tagajärjed. kõneleja mikrofon vaid katkestati ogromnie dziękuję panie przewodniczący za uwzględnienie mojego głosu. chciałbym powiedzieć że dzisiejsza suur aitäh härra president tahaksin rõhutada et läänemere teemalist teadustööd peaks nägema kui ühtekuuluvuspoliitika osa euroopa liidus sest me keskendume mitmele horisontaalsusele äh, aspektile Donau projekt Läänemeri Vahemeri täna Äh, toimuvad suured äh, kaubandusoperatsioonid Indohiinaga ja seetõttu on oluline ka, et Läänemere strateegia üritaks kombineerida äh, selliseid transpordivõrgustikke põhja ja lõuna vahel. meil on vaja selle teema kohta rohkem informatsiooni. loodan, et Läänemeri ühendatakse lõunaga TNT kaudu erinevate lahendustega aitäh ja nüüd annan sõna volinikule vastuseks. president, tahaksin äh, tänada raportööri proua Eki ja kümmet Euroopa Parlamendi saadikut, äh, kes sellisel hilisel öötunnil äh, siin oma aega kulutavad, ma olen väga rahulik, et kõik artikkel sada kaheksakümmend viis algatused, mis on ette nähtud seitsmendast raamprogrammist, on vastu võetud tegemist on poliitilise saavutusega kõikide Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. boonusalgatus kindlasti aitab Läänemere riikidel äh, Äh, tõhusamalt lahendada väga mm, äh, olulisi keskkonnaprobleeme, luues sünergiaid äh, ning vältides siis igasugust teadusuuringute raiskamist. arvestades globaalseid probleemi, mis meid praegu suruvad, prioriteetsetes valdkondades nagu keskkond, energia ja toidu- ja tervishoiu küsimused on väga oluline ressursse koondada ja ühistööd teha. lõige sada kaheksakümmend viis algatused on võtmerolliga nende probleemide lahendamisel. kogemus, mis me sellega kogume, aitab kindlasti Euroopa Liidu tasandil tõhusamalt tegutseda, kasutades ära nii liikmesriikide kui ka ühenduse teadusprogrammide panust, nagu ma ütlesin oma kuulamisel, ma olen vägagi huvitatud Euroopa teadusala väljaarendamisest, kuid me peame ühtsuse vaimus ja koostöövaimus jätkama ühistegevust selle eesmärgi täitamiseks, see on oluliselt tähtis Euroopa Liidu majanduslik, majanduse tulevikus arenemiseks ja kui me tahame tagada, et meist saaks juhtiv maailma tasandil teadusuuringute valdkonnas. suur tänu, härra president! suur tänu! ja selle arutelu lõpuks saab sõna meie raportöör proua Ekk, kellel on maksimum kaks minutit. suur tänu teile, härra president! boonusprogramm iseenesest on pilootprojekt, et ähm, äh, vastavalt äh, siis uuele lõikele sada kaheksakümmend viis Lissaboni lepingust ja ma äh, tahaksin öelda kõigile, kes tulevikus boonusprogrammis osalevad või sellega tahavad tutvuda, ma ütlen, et see asi ei ole sugugi lihtne, sugugi ei ole lihtne ühendada omavahel teadusvahendeid liikmesriikidest ja Euroopa Liidust, see on suur väljakutse, lihtne ei ole ka koordineerida ka erinevate akadeemiate Äh, tegevuskultuuri äh, viissada teadlast, kaheksa riiki, kuussada teadusasutust ja kogu ülejäänud Euroopa vaatab siis kogu aeg pealt, et mis toimub, kuidas läheb. ja meil kõigil on äh, kohustus tagada see, et me teeme asju tõhusalt. see eeldab kõigilt palju, kõikidelt teadlastelt palju, liikmesriikidelt palju, valitsustelt palju ja ma võin teile kinnitada, et see eeldab ka väga selgeid poliitilisi karme, poliitilisi otsuseid teinekord, kuid selget poliitilist äh, suunda. teadusprogrammid tuleb äh, ausse seada ja meil on vastutus siin kanda suur, me peame koos äh, lahendama Läänemere piirkonna probleemid, me peame leidma sellise mudeli, mis aitaks meil äh, malli võtta sellest ka teistes äh, probleemsetes piirkondades maailmas, suured jõgikonnad näiteks, ja oluline on see, kuidas me ühtseid ressursse kasutame, kuidas me maksumaksjate vahendeid Euroopa Liidu ja liikmesriikide programmides ära kasutame, Läänemeri on osa meie ühisest kultuurist ja ajaloost, äh, viimane jääaeg mõjutas ju tervet Euroopat, see on viikingite meri, kõikide vabade kauplejate meri, meri, mis äh, külma sõja ajal äh, oli lõhestatud, äh, meie kõikide, meil kõikidel lasub vastutuskoorem. võetakse mikrofon proua Eikelt. veel enne suur tänu kõigile, kes osalesid selles töös, see töö ei ole aga muidugi lõppenud. ei lõppe see nende otsustega, mida me langetame siin. ei päädi see allkirjade andmisega sugugi. suur tänu, proua Eik, teile. sellega on see arutelu siis nüüd lõppenud hääletame homme. järgmine päevakorrapunkt nüüd kohe kiirelt. siin eh, tuletaksin meile, teile meelde,